paremini ja suudame võidelda ebaseadusliku äh, hasartmängu mängimise vastu. suur tänu! aitäh, äh, kolleegid, debatt on lõppenud ja hääletame interneti hasartmängude osas homme kell kaksteist. järgmiseks arutame me meemesilaste tervist ja mesindust, raportöör on härra Tabatši. annan talle sõna neljaks minutiks.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 komisjoni asjaomane peadirektoraat on koostanud väga põhjaliku aruande sel teemal ning sellele tugineb ka minu raport. ma loodan, et need väga paljud ettepanekud, mis siin raportis on toodud, leiavad ka nõukogus ja komisjonis toetust ning nad rakendatakse ellu see võimaldaks saada kasu terve majandusharul kogu mesindussektoril. Eh, tegemist on majandusharuga, mis on väga oluline põllumajanduse jaoks. Eh, me teame et, et eh, kaheksakümmend neli protsenti kõik, kogu taimekasvatusest sõltub mesindusest, samuti väga suur osa toiduainete tootmisest ning äh, selle rahaline väärtus on viisteist miljardit eurot, äh, niisiis meil on vaja toetada mesindust ka Euroopa Liidu vahenditega. Äh, kahjuks ei ole meil aga mingeid tõhusaid ravimeid mesilaste haiguste vastu. suured farmaatsiakontsernid ei ole huvitatud selles valdkonnas tegutsemisest ning mesinikud ise ei ole eh, suutelised eh, mesilaste raviks medikamente välja töötama, selleks on vaja kasutada ühenduse vahendeid. kahjuks tuleb meil arvestada eh, sellega, et ilma niisuguste vahendite eraldamiseta ei ole meil võimalik mesinduses kriisist välja tulla mesinike organisatsioonidel ei ole piisavalt vahendeid, samuti ei ole meil piisavalt statistilisi andmeid mesitalude arvu kohta. meil on vaja täita need lüngad, mis on meil statistikas. samuti on meil vaja pöörata tähelepanu mesinike koolitusele liikmesriigid peaksid andma siin oma panuse, nad peaksid pöörama rohkem tähelepanu mesilast, mesinike koolitusele. üks olulisi punkte mesilaste tervise eh, eh, valdkonnas on seotud pestitsiidide kasutamisega. taimekaitsevahendid võivad olla äh, süüdi mesilaste äh, suremuses, ma ei ole selles kindel, äh, kuid kahjuks me näeme siin lobiringkondade tööd paljude pestitsiidide levitamisel ma usun, et väga paljud pestitsiidid oleks võimalik asendada ainetega, mis on mesilastele kahjutumad näiteks neonikotiidid. mina sooviksin, et äh, nii kahjulikke aineid ei kasutataks üldse taimekaitsevahenditena. siin oleks vaja muuta vastavaid direktiive, sest äh, Mm, taimekaitsevahendeid puudutavad näitajad ei ole piisavalt täpselt äh, paika pandud. Äh, samuti on oluline mee äh, kvaliteedi tagamine. on vaja kontrollida antibiootikumide jääkkoguseid mees, samuti mesindussaadustes oma rolli mängivad ka geneetiliselt muundatud organismid, nende, niisuguste taimede mõju. meil on vaja teaduslikku uuringut, komisjon peaks sellise uuringu tellima, meil on vaja teaduslikult põhjendatud andmeid ning meil on palju lahendamata küsimusi, meil ei ole vastavaid uuringuid, näiteks ka antibiootikumide jääkoguste kohta meil on vaja äh, piir, väärtused paika panna, väga paljude äh, toiduainete puhul on niisugused miinimumväärtused äh, jääkkoguste kohta juba paika pandud, mee osas kahjuks ei ole, seda kahjuks ei ole veel tehtud kui mesilased välja surevad, siis sureb peatselt välja ka inimkond. Äh, niisiis on äh, meil äh, tegemist olulise küsimusega, mitte ainult toiduainete varustuskindlusega, me peame tagama no, no, ka liigilise mitmekesisuse annan sõna inimestele, kes täna veel sõna võtnud ei ole, sest et sõna on soovijaid, on tõesti liiga palju ja alustan härra Kellist nagu eelkõneleja ütles, siis tegemist on äärmiselt olulise teemaga. paljud inimesed aga ei saa aru, kuivõrd oluline see on. nagu ta ütles, et Einstein siis äh, tõesti teadis, kuivõrd oluline see oli. ja äh, tsitaat äh, on tõesti väärt meeldetuletamist ning rõhutamist sest äh, kaheksakümmend viis protsenti sellest liigist sõltuvad Äh, tolmendamisest, kui see lõpeb, siis äh, on asjad ka läbi ja Einsteinil siin oli täitsa õigus. päris palju küsimusi tuleb uurida, üks äh, asi, millega me oleme olnud edukad, on see, et me oleme säilitanud omaenda liigid keeluga võõrliike sisse tuua. see on oluline, sest tegemist on tähtsa küsimusega ka majanduse seisukohalt, kui me suudame suurendada mee tähtsust dieedis, siis see kindlasti ka parandab olukorda, aitäh. aitäh, härra Kelly. annan sõna härra Regner, proua Regnerile. aitäh, härra president. mesilaste tervise küsimusele ei pöörata kriisiaegadel väärilist tähelepanu, see on aga viga. inimkond võiks eh, elada mõned aastad ainult ilma mesilasteta eh, ning mesilaste pidamine on väga oluline ka eh, liigirikkuse säilitamise seisukohast näiteks Austrias äh, on mesindusel väga oluline roll majanduses, see väärib teaduslikke uuringuid, äh, kuid äh, meil on vaja tõepoolest konkreetseid meetmeid, meil on vaja mesindust toetada põllumajandusmeetmetega, me peame võitlema taimekaitsevahendite liigse tarvitamise vastu me majan-, mesilased annavad olulise panuse pra-, eh, põllumajanduses eh, ning eh, me peaksime toetama mesinduse uurimist, see on oluline et me leiaksime vahendeid mesilaste haiguste vastu võitlemiseks, medikamentide väljatöötamiseks. meil on vaja pakkuda mesinikele vastavaid vahendeid. aitäh, kolleeg Einhut, palun. Eh, eh, aitäh, härra president eh, me tõepoolest oleme ühel nõul selles, et mesilased on väga olulised, aga kui ma loen seda raportit, siis ma ei näe siin konkreetseid meetmeid põllumajanduses vastavate meetmete võtmiseks. me vastupidiselt turule tuuakse uusi täiendavaid taimekaitsevahendeid. meil oleks vaja põldude vahele äh, taimeribasid, meil oleks vaja ennetada mesilaste haigusi, neonikoteedid tuleks praegu kasutuselt kõrvaldada. me peame äh, tegema midagi ka selleks, et äh, GMO-de levikut tõkestada me peame lähtuma ennetuspõhimõtetest me peame muutma oma põllumajandusmudelit, meil on vaja rohkem külvikordi, meil on vaja erinevamaid põllumajanduslikke taimi kasvatada. aitäh, härra Stevenson, palun härra juhataja, Euroopa Kohus ütles septembris, et kõikidel meepurkidel peab olema silt, mis ütleb, see toode sisaldab äh, õietolmu. see on tõesti äärmiselt äh, mõttetu, loomulikult on mees õietolm, isegi viieaastane laps teab seda, see tähe-, oleks nagu äh, Äh, pähklipakile äh, sildi panemine, et siin äh, pakendis võib olla pähkleid ja see on tohutu kulu sellele tööstusele Eh, samal ajal kui võideldakse erinevate haigustega ja nii edasi, see on tõesti väga takistav, me oleme siin parlamendis kuude kaupa tegelenud tarbija infomäärusega, mis puudutab eh, silte, kohtunikud ei peaks tegema selliseid otsuseid, meie seadusandjatena siin kojas peaksime seda tegema, nii et eh, teeksin kohtunikele ettepaneku, et nad paneksid oma peakorteri ukse peale Luksemburgis äh, tohutu sildi, mis ütleb, et siin kohtus on igasuguseid jobusid. härra Ferreira, palun. O enfraquecimento geral e contínuo das colónias de abelhas constitui um problema tõepoolest, mesilaste suremus on tõsine probleem ning meil on vaja leida kiiresti hea lahendus. see ei puuduta mitte ainult äh, mesinike peetavate mesinik, mesilaste kaitsmist, vaid ka looduses elavate metsmesilaste kaitsmist praegune põllumajandusmudel ei tegele aga äh, niisuguste küsimustega. Äh, meil on tegemist monokultuuridega, meil on tegemist pestitsiidide kasutamisega, äh, GMO-dega ning me ei lähtu ennetuspõhimõttest. meil on vaja kiiresti võtta meetmeid ning meil on vaja tagada põllumajandustootjatele ka teaduse toetus meil on vaja oma tootmismudelit põhimõtteliselt muuta ning võtta kiiresti meetmeid. ÜPP reform oleks selleks sobiv vahend. aitäh, järgmiseks patroon Eves, palun. Felicitando relatores, relatores sombra pelo bom. aitäh, härra president. ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri ning variraportööre. Nad on Äh, juhtinud tähelepanu väga, äh, kuid tähelepanuta on jäänud üks oluline äh, moment, nimelt mesilaste esinemine looduses, tegemist on küsimusega, kuidas keskkonnatingimused mõjutavad teatud liike ning kui me räägime mee tootmisest, eh, siis eh, on see küll oluline, kuid tähtsam on eh, see, et me tagaksime mesilaste kui liigi säilimise ning liigilise mitmekesisuse, millele aitab kaasa mesilaste tegevus. meil on vaja õiget ja ulatuslikku informatsiooni, me peame kaitsma oma mesindust voorzitter ik ga heel kort. proua merkies palun. ondersteun ook de alternatieve resolutie die morgen eh, eh, ook eh, ter stemme. me räägime siin ka alternatiivsetest otsustest. homme meil hääletame mesilaste üle ning me, kui me laseme mesilastel välja surra, siis meil ei ole ka põllumajandust, meil ei ole enam toitu. me sureme ise välja. me oleme muutnud kogu loodust. me, meie põllumajandus on äraspidine, me kasutame liiga palju monokultuure, liiga palju pestitsiide, liiga palju tööstust põllumajanduses, me peame loodusesse suhtuma teisiti, me peame tööta-, pöörduma tagasi bioloogia juurde uh,. Bees, like their soulmates, the Roma, are famed härra Prants, palun uh, uh mesilased, nii nagu mustlased, on kuulsad selle poolest, et nad on vabad hinged uh,. uh tegelikult uh, mustlased, mesilased üldse, neid üldse ei huvita, kust on pärit see meie õietolm, mida nad on kogunud kõik Äh, kui sa seda mesinduse käest küsida, siis äh, et kuidas ta suhtub geneetiliselt muundatud organismidesse, siis ta ütleb, et ta äh, töötab seal, siin teda see ei huvita. ja kui me äh, äh, nii nagu kui meile sunnitakse äh, märkima ära, kust on pärit mustlaste poolt varastatud metall, siis saab öelda, et see on, võimatu on seda teha Äh, aga seesama asi kehtib äh, ka mesilaste ja mesinike puhul. mõttetud nõudmised, mida on täiesti võimatu täita, saab lihtsalt äh, takistuseks mesilastele ja mesinikele. ja viimaseks proovime Kiinas, palun. aitäh, esimees, aitäh raportöörile, ma oleks eelistanud, kui see raport oleks puudutanud mesilasi, nii metsikuid kui kodumesilasi Äh, enne kui äh, kõik hakkavad mõtlema selle üle, mida nemad siin silmas võiksid pidada, siis see äh, tegelikult tegeleb see raport sellega, et ei ole piisavalt andmeid, õigeid andmeid mesinduse kohta ja et meil on vaja süsteemi, mis annaks meile need andmed, millega saaks tegelikult ka töötada, see on minu arvates oluline. see, et pestitsiidid on probleemiks, seda peab uurima, aga et äh, talumehed peaksid kasutama nii vähe kui võimalik või nad kasutavad liiga palju, see, sellega tegeleb äh, pestitsiidide jätkusuutliku kasutamise uus seadusandlus. ma olen nõus selles osas, et mis puudutab eluruume, siis äh, kõikidel putukatel on vaja vastavat sobivat piirkonda ja mina näiteks olen äh, istutanud Äh, vajaliku hulga taimi maale, mida mina oman ning äh, sellest on olnud kasu, nii et äh, selliseid meetmeid põllumajanduses ma toetan, aitäh. nüüd saab sõna volinik Tali. suur tänu, president, auväärsed parlamendiliikmed, mul on hea meel näha, et Euroopa Parlamendis ja nõukogus ja ka mujal on toimunud terve rida arutelusid Äh, mesilaste teemal, mida komisjon läinud aasta detsembris algatas. Äh, tolle teatisega me aitasime paremat arusaamist selle sellest teemast, aga teema on endiselt kuum, sellepärast et mesilaste tervist mõjutavad mitmed erinevad faktorid ja teadlased pole veel äh, nende haiguste ja surma tõelisi põhjusi suutnud väljagi töötada. Äh, tahaksin tänada härra Dabadžit selle suurepärase töö eest raporti kallal, raport on tasakaalustatud, kuigi teema on väga keerukas. kõik need küsimused on, mis on olulised, on raportisse ka kirja saanud, kahjuks aga me oleme kõik ühel meelel selles mõttes, et kiiret lahendust siin ei ole, kõike ühe mõõdupuuga mõõta ei saa, kuid selge on see, et meil on tarvis rohkemat teadusuuringuid, selleks ja seda me peame ka tulevaste teadusprogrammide valiku juures arvesse võtma. ning siis meil õnnestub ka välja töötada meetmed, mis on kõige mõjusamad. komisjonis on juba terve rida meetmeid välja töötatud, näiteks äh, mesilaste tervise uue referentlabori töötamine äh, ja samuti mesindusteemade hõlmamine äh, ÜPP programmidesse ning ma äh, tänan parlamenti toetuse eest veel on ka muid plaane meil. Äh, parlamendi raportis on nendele ka osutatud ja paljule muulegi ning ma kinnitan teile, et me vaatame hoolikalt üle kõik teie ettepanekud, ma olen veendunud, et Äh, niiviisi on meil võimalik otsustada, missugused on parimad uuringud, parimad lähenemisviisid, kuid hoiatan teid ka selles, et ka meil on vähe vahendeid, piiratud vahendeid. liikmesriikidel ning sidusrühmadel on siin oluline roll. näiteks äh, investeeringud sellesse, et äh, mesilastele mõeldud ravimeid välja töötada samuti on võimalik edendada head mesindustava, on võimalik edendada dialoogi eh, mesinike ja eh, taimekasvatajate vahel. kordan veel, et ma hindan väga seda suurepärast parlamendi raportit ning eh, loodan, et meil õnnestub sellel olulisel teemal jätkuvaid edusamme saavutada. suur tänu! tänan, volinik, kolleegid, see arutelu on ka lõppenud ning nagu eelmiselt, eelmistelgi puhkudel toimub hääletus homme kell kaksteist. meie järgmine päevakorrapunkt on